daamid ja härrad, Alessandra Marotti andis teada oma tagasiastumisest kahekümnenda veebruari seisuga vastavalt kodukorra artikli neli võtab äh, parlament selle teadmiseks ja keskkonnakomisjon